So, vielen Dank. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. okei okay,, ich wäre dankbar, wenn die da-. ma oleks tänulik, kui ajakirjanikud nüüd lahkuksid, ma arvan, et te olete saanud piisavalt pilte teha. okei okay.. i think the members should be able to see the prime minister when he speaks. thank you. okay, grazie. So, das protokoll der eilse istungi protokoll on kättesaadav, kas kellelgi on märkusi protokolli kohta? seega on protokoll kinnitatud lugupeetud daamid ja härrad, palun tervitage koos minuga härra Lesbialitskit, äh, külastajate äh, rõdul, tegemist on Valgevene kirjanikuga,